Linda McEvenit. tere tulemast meie ühisele koosolekule arengukomisjoniga, eh, mis puudutab naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahvastamisvahendi loomist ja eh, tegemist on ühise komitee menetlusega, mis tähendab, et kõik arut-, menetlused ja neljandal veebruaril toimuv hääletus toimuvad mõlema komisjoni ühiste koosolekute raames ja teate, et tegemist on väga olulise menetlusega, see paneb paika selle, kuidas Euroopa Liit toetab kolmandaid riike. tegemist on üheksakümne miljardiga järgmisel rahastamisperioodil aastatel kaks tuhat kakskümmend meil on veel mõned kuud parlamendivalimisteni ja see küsimus on kõige tähtsam. kas meil ei ole tõlget äh, või mikrofon ei tööta? tõlgid teatavad, et vahepeal lülitati tõlkesüsteem välja ja selle käivitumine võtab natukene aega. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni saalis äh, töötavad äh, mikrofonid paremini. hästi lühidalt meil on mõned kuud veel valimisteni ja see on kõige tähtsam küsimus, millega meie komisjonid tegelevad, sest me paneme paika raamistiku selle kohta, kuidas äh, kahe tuhande kahekümne esimesest kahekümne seitsmenda aastani välisrahastus käib jätkusuutliku arengu eesmärgid ja nende rakendamine jääb just sellesse perioodi äh, nii et aitäh raportööridele esimeste mõtete eest, tegemist on suurte eesmärkidega, mis on paika pandud ja väga tähtis on, et parlament ütleks, ja te teate ju, et siin räägitakse ühest instrumendist juba, aga kui me soovime paindlikkust, siis see parlament peab mängima väga tähtsat rolli äh, rahastamise paikapanekus, et milline on strateegiline kava, kuidas see toimib ja kellele vahendid lähevad, nii et Arengukomisjonis kolleegid pöörasid ka väga tähelepa-, palju tähelepanu lepingule ja arengupoliitika eesmärkidele, milleks on ju vaesusevastane võitlus nii et need olid meie komisjoni eesmärgid ja ootan juba koostööd kolleegidega väliskomisjonist ning ka inimõiguste allkomisjonist, selleks et me saaksime välja töötada hea resolutsiooni. meil on siin erinevad kaasraportöörid, kõigepealt annaksin sõna kellega ma peaksin alustama, kas keegi tahab vabatahtlikult äh, härra Preda, Engel, Charles Görens esimesena. Charles, palun, sinu kord. aitäh, proua esimees. ma näen, et siin on väga palju inimesi kohal, et huvi on suur ja sellepärast ma teeksin ettepaneku, et äkki paneksime kakskümmend kaasraportööri paika ja siis äh, saamegi just sellise kuulamise, nagu tahame selle tähtsa töö tegemiseks. meie töö algusest peale oleme teinud kaasraportööridega koostööd, teinud järeldusi, mis äh, võivad äh, tõesti ka püsima jääda sellisel kujul. alguses oli töö raske, aga pidasime läbirääkimisi ja üritasime parandada komisjoni esitatud teksti. komisjoni ettepanek naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendite, mis põhimõtteliselt äh, katab peaaegu kõik meie välispoliitika instrumendid, on osa Euroopa Liidu eelarvest. ja muidugi tuleb võidelda nende summade eest. Euroopa Parlamendis me oleme selles osas kokku leppinud, komisjoniga ka, nõukogu, liikmesriigid, noh, ma ei ole päris kindel, et nad on juba suutnud ühehäälse seisukoha välja töötada. selline on see olukord ja just sellepärast me peame võitlema. sest praegu, kui vaatame arengufondi eh, seisu, siis põhimõtteliselt parlament ei saa siin kaasa rääkida, mis on aga meie põhiõigus. ausalt öeldes praegu on tegemist täiesti postdemokraatliku põhimõttega, mitte demokraatliku põhimõttega, mida meie soovime sisse viia äh, partnerlussuhetes lõunapoolsete naaberriikidega. nii et selles suhtes, kui me tõesti tahame rääkida demokraatiast, partneritest, neile demokraatia vahendamisest finantsinstrumentide kaudu, siis äh, ilmselgelt tuleb teha seda, mida just äsja ütlesin, peame hoolitsema selle eest, et see osa, mis puudutab Euroopa Arengufondi, oleks ka kaetud demokraatliku põhimõttega, mis on oma nime väärt. ehk oleks osa Euroopa Liidu eelarvest. nüüd äh, sisust kohe algusest peale üritasime hoolitseda selle eest, et see uus instrument on osa Euroopa Liidu õigustikust, eriti mis puudutab siis koostööd ja arengut, lähtuksime varasematest saavutustest ja ka sisepoliitikast ja mäletate, õigustiku puhul me üritasime hoolitseda selle eest, et see meede oleks kooskõlas erinevate jätkusuutliku arengu eesmärkidega ja mida ma sellega öelda tahan? üritame hoolitseda selle eest, et see instrument on instrument, mis tõesti oleks kooskõlas meie doktriinidega ja meie tulevikuprognoosidega meie Euroopa Liidus oleme kokku leppinud näiteks arengueesmärkides ja samamoodi on meil ka kõrval veel ÜRO süsteem, sest äh, Euroopa Liit ja liidu liikmesriigid on endale pannud teatud eesmärgid ja neid eesmärke tuleb toetada ning ka, ka rakendada. teise, teine kategooria mõtteid, mida läbi vaatasime, puudutasid otsustusprotsessi. me üritasime muuta komisjoni teksti ja just seda osa, mille puhul me soovisime saavutada suuremat läbipaistvat, paremat parlamentaarset järelevalvet, suuremat tõhusust ja tahtsime hoolitseda ka selle eest, et et poliitikate sidusus oleks ka tegelikult praktiliselt olemas. Te näete seda ka kõikides nendes muudatusettepanekutes, mida me oleme teinud, eriti artikkel kolmkümmend neli B, see on meie muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaheksa, millega soovitakse sisse viia parem parlamentaarne kontroll laiendatud dialoogi kaudu komisjoni, Euroopa Parlamendi ja välisteenistuse vahel. see on üks osa, kus me üritasime Euroopa Parlamendi õigusi suurendada ja teine punkt, kus me üritasime oma staatust parandada kaasotsustajana hoolitsemaks selle eest, et me oleme tõesti kaasatud äh, otsustusprotsessi. ning äh, me lähtusime siin järgmisest põhimõttest. me tahame teada saada, mis on hea Euroopa Parlamendi jaoks, mis on hea meie jaoks, ilma et see samal ajal takistaks nende instrumentide kasutamist. ma arvan, et selles mõttes me olime edukad me üritasime ka komisjoniga juba läbirääkimisi pidada selles küsimuses paralleelselt siis parlamendis tehtavale tööle ja me loodame, et parlamendi öö, ähm, seisukohti siis komisjon ka tänu nendele jõupingutustele toetab. aitäh komisjonile, et olite alati valmis meiega rääkima ja te isegi ei öelnud meile, et me delegeeritud õigusakti peaks vastu võtma, aga me sellegipoolest tegime seda. ja äh, ma tõesti näen siin juba, äh, mida te tegelikult tahate selle peale öelda. Te nägite, jäin tõe juurde, tõe juurde selles osas, mida oleme viimased neli kuud teinud me tõesti üritasime, ma ei tea, kas me olime päris edukad, aga me tõesti üritasime pidada konstruktiivset dialoogi ja üritasime ka volinikule sõnumit edastada. mulle tundub, et volinik võttis meid ka kuulda, et parlament ei ole enam nõus praeguse olukorraga, me peame liikuma edasi ja te teate, tegelikult me tegime päris vähe parandusettepanekuid, aga need on väga tähtsad. kaheksa delegeeritud õigusakti viisime sisse selleks, et näidata, et Euroopa Parlament tahab sõna sekka öelda selles küsimuses, lihtsalt et see oleks selge. me ei ole siin selleks, et takistada komisjoni või välisteenistuse tööd, me ei taha teile kaikaid kodaratasse loopida, otse vastupidi. me tahame anda oma panuse NATO töösse ja ka kõikidesse strateegilistesse äh, eesmärkidesse, mis on vaja saavutada. see oleks minu poolt kõik. ma saan aru, et me peame ka fraktsioonides nüüd seda kõike läbi arutama, me peame kolleegidele, kes täna kohal ei ole, ka andma võimaluse äh, seda küsimust läbi arutada, sest siiski pole veel päris palju inimesi kohal ja need peaksid saama ka siiski võimaluse kaasa rääkida. nüüd äh, härra Preeda, Rahvapartei kaasraportöör. aitäh! esimees, mõne sõnaga jah, kui tohib, kommenteeriksin tehtud tööd meie eesmärgiks oli sisse viia selged eesmärgid, selged äh, eesmärgid erinevates poliitikavaldkondades. naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise koostöö kohta. nüüd naabruspoliitika. selle kohta tahtsin öelda järgmist. meie oleme välja toonud äh, oma arvamuse, parlamendi arvamuse, et me tahame eraldi meedet ja minu arvates on häbiväärne, et komisjon ei äh, arvestanud selle meie taotlusega. ma tahaksin äh, selgituskirja ka selle viite sisse viia, kaasraportöörid toetasid mind selles ettepanekus ja peale selle ma soovin ka, et me selgelt ütleksime välja, et me oleme valmis ka nõukoguga läbirääkimisi jätkama selleks, et naabruspoliitika meedet üle vaadata, sest me tahame hoolitseda selle eest, et meie finantsmeetmete puhul on meil selgelt peegeldatud erilised suhted Euroopa Liidu ja meie kagupiiril olevate naabritega, lihtsalt et ei saa Gruusiat ja Boliiviat panna ühte patta, ma arvan, et olen seda ka minevikus juba selgelt välja öelnud. saan aru, et liikmesriigid on kõhkleval seisukohal naabruspoliitika instrumendi osas ja seda erinevatel põhjustel. ma saan sellest aru, aga võin teile öelda, et oleme tõesti väga mõistlikult töötanud ja meie eesmärgiks oli parandada komisjoni tööd me soovisime tõesti arvestada meie naabrite huvide ja vajadustega nii palju kui võimalik ja just sellepärast on meil vaja ka sellist sihipärast tegevust, sellist nii-öelda modulaarset lähenemist tulemuste saavutamiseks. ja muidugi peame jätkama ka naabruspoliitika juhtpõhimõtete elluviimist me oleme valmis äh, siin sätteid kaasama kõikidesse sammastesse, konfliktide ennetamine, äh, jätkusuutliku arengu eesmärgid, peale selle soovime stabiilsust ja rahu tagamist, kaks miljardit äh, stabiilsusele ja konflikti ennetamisele, mille me oleme siia sisse kirjutanud. ja see on siis seesamas, mis puudutab kiiret reageerimist. me tahame hoolitseda ka selle eest, et sõjalise poole huvirühmad oleksid kaasatud ja see on ka kooskõlas meie üldise eesmärgiga tagada äh, rahu ja samamoodi ka jätkusuutlik areng. me ei tohiks äh, seda raha kasutada selleks, et rahastada operatsioone, mis on äh, kaitsepoliitilist või sõjalist laadi. kaks miljardit eurot on selleks tegevuseks eraldatud, see on siis, siis Äh, eelarveks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend koostöö meie partneritega see naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend peaks meil laskma nüüd teha korralikku koostööd, ilma et oldakse sõltuvad parlamendi abist. ja see Eh, partnerluse meede on väga hea mõte. me soovime, et eh, tulevikus oleks tegemist temaatilise programmiga, mida oleks võimalik juba ette välja töötada. see oli minu poolt kõik, proua esimees ja lõpetuseks tahan tänada sekretäriaati, mõlema komisjoni, välisasjade ja arengukomisjoni sekretäriaat, aitäh suurepärase koostöö eest. aitäh ja tõesti väga palju tööd on ära tehtud eh, ja väga vähe aega oli, nii kaasraportöörid tõesti koostasid väga kiiresti selle raporti, järgmisena Frank Engel ja Rahvapartei ning Arengukomisjon. aitäh, Linda! ma alustan sellega, et läht-, lõpp, Eh, lähen tagasi selle juurde, mida Kristjan Preda ütles, et suur tänu meie kaastöötajatele, aitäh minu assistentidele, fraktsiooni assistentidele ja komisjonide sekretäriaatidele. tõesti suurepäraselt tegime koostööd, me räägime siin kahesajast leheküljest, nelisada muudatusettepanekut peaaegu. tõesti väga palju tööd on ära tehtud väga,, väga-väga palju nüüd need punktid, mida mina tahtsin tõstatada, on järgmised kõigepealt oleks kasulik endale meelde tuletada, et tegemist ei ole mitte tulevikus mitte ühe instrumendi või kahega ega mitte äh, arengupoliitika äh, instrumendiga, vaid äh, meil õnnestub saavutada seda, et eelarves võetakse tõesti arvu, arvesse arengupoliitikat, mis praegu nii ei ole ja et on mõned liikmesriigid, muuhulgas ka suured liikmesriigid, ja kaalukad liikmesriigid, kellele ei meeldi see äh, arengupoliitika eelarves arvesse võtmine, äh, aga selge on see, et kõik see, mida me teeme, sõltub sellest, et äh, tõesti eelarvepoliitika oleks Euroopa Liidu eelarves, sest muidu me ei räägi enam sama, ühest asjast. ja see, mida me teinud oleme, kaasraportöörina siin võttes arvesse seda Aafrika, Saharast lõuna poole jäävat Aafrikat ja arengut. esmalt me oleme ette näinud selle, mida komisjon ei olnud selgesõnaliselt välja töönud, toonud, et et see võimaldab mõningaid asju ellu rakendada, mida, mis tuleb alle rakendada, et e, Euroopa e, ja Aafrika vaheliste suhete strateegia, mis praegu ei ole piisavalt rahastatud ja selge on see, et Aafrika on praegu jaotatud siin naabrustsooniks põhjas ja siis äh, lõuna pool asuvaks, äh, Saharast lõuna poole jäävaks Aafrikaks, aga äh, tuleviku jaoks on vaja, et me leiaksime mm, võimalusi rahastada äh, poliitikat, mis näeks Aafrikat mandrit tervikuna ja kus tõesti rakendatakse elle, ellu äh, partnerlus Aafrika kui tervikuna ja äh, sama käib ka siis ühe teise äh, geograafilise valdkonna kohta kogu Aafrika Kariibi merepiirkonna kohta, et ja Vaikse ookeani piirkonna kohta, et mm, seal oleks siis kolm erinevat piirkonda, Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond, et kui meil aga jääb alles äh, AKV partnerlus, äh, siis ei ole ideaalne see, et ähm, tegemist on lahku löödud äh, valdkondadega, me sooviks, et oleks AKV puhul tagatud ka selline ühtlasem rahastatus. Charles rääkis siin juhtimisest, mis peab olema poliitilisem, see käib ka arenguriikide kohta tegemist on ühe asjaga, mille üle mul on hea meel, sest ma usun, et kui me teeks seda, mida raportöör on välja pakkunud, siis võimaldaks see ka Euroopa Parlamendil olla kaalukam, mis puudutab riigipõhiseid soovitusi või piirkondlikke soovitusi äh, meie Aafrikaga tehtavas koostöös ja Euroopa Parlament oleks siis tõeliseks partneriks äh, poliitika kujundamisel, mida rakendama hakatakse ja ja on väga palju erinevusi näiteks äh, Tansaania, Mauretaania ja paljude teiste Aafrika riikide vahel ja tooksin lõpuks välja ühe probleemi, mida me ei ole tegelikult lahendanud ja mida on ka raske lahendada. tegemist on partnerite rolliga, Euroopa Investeerimispanga rolliga äh, poliitika rahastamises ja kujundamises. mõned soov-, süüdistasid komisjoni, et komisjon soovib äh, hakata pangaks ja et äh, soovib äh, Euroopa Investeerimispanga eraldada oma olulisest rollist ähm, välisteenistuse rahastajana, aga Euroopa Investeerimispank praegu väga väikese summa oma te-, kogu tegevusest äh, suunab äh, Aafrika arengu, mm, arendamisele ja komisjonil ei ole loomulikult äh, plaani hakata pangaks. aga võib-olla oleks tulnud aeg, et me mõtleksime koos teiste institutsioonide ja Euroopa investi-, investeerimispangaga vajadusel, et vaja on luua Euroopa Arengupank. praegu sellist asja ei ole, Euro-, Euroopa Investeerimispank ei ole Euroopa invest-, Äh, arengupanka, aga ma arvan, et äh, tulevikus peaks äh, üks Euroopa Investeerimispanga osa selleks saama või mingi muu institutsioon peaks selleks saama, olul-, igal juhul oleks kasu, kui me hakkaks mõtlema sellele, et kuidas luua Euroopa Arengupank, sellepärast et minu meelest on ebaloogiline, et kogu maailm, ülejäänud maailmal on olemas arengupank, aga Euroopa Liidul ei ole, et Aafrikal loomulikult on, Aasial on arengupank aga Euroopa Liidul ei ole arengupanka ja pikas perspektiivis ma ei suuda endale ette kujutada, et selline olukord oleks hea. nii et see on üks probleemidest, mis tuleb ära lahendada, aga mm, igal juhul äh, tuleks selles suunas liikuda um,. Is... suur tänu. järgmisena härra Panseri, palun, inimõiguste allkomisjonist. Grazie Eh, aitäh! ka mina tänan kõiki, kes tegid koostööd, sest koostöö läks väga hästi, te jätsite kõige parema pala mulle. nii et eh, mina siis pean lihtsalt kokkuvõtteid tegema. inimõigused ja põhiõigused me tegime üheksa muudatusettepanekut millega siis abi maksmine lõpetatakse siis, kui demokraatlikest põhimõtetest pidevalt kinni ei peeta, samamoodi ka õigusriigi põhimõtetest. ja samamoodi on probleeme ka äh, inimõigustest kinnipidamisega. siis äh, inimõiguste vahenditele on pool miljonit rohkem äh, Äh, vahendeid eraldatud selleks, et toetada kodanikuühiskonda. mis puudutab kodanikuühiskonda ja kohalikke ametivõime, siis me suurendasime eelarvet äh, null koma seitse miljardit eurot ja veel pool miljardit leiti veel ka mujalt juurde äh, EFSD plussi jaoks ning äh, kaasraportöörid leiavad, et meil on vaja siin leida värskeid vahendeid ning iga operatsiooni jaoks võiks maksimaalselt ette olla nähtud kuuskümmend miljardit eurot. siin raporti, raportis on ka investeerimistagatised äh, kirjas, need puuduvad, puudutavad just jätkusuutlikku arengut, äh, sotsiaal- ja keskkonnaküsimusi ning seda, et inimõigustest peetakse kinni ja FSD pluss on täiesti äh, raporti sees, mitte ainult äh, sissejuhatavas osas. ja lõpetuseks äh, meie leiame, et selle meetme jaoks on vaja piisavalt vahendeid selleks, et demokraatlikku Äh, kontrolli tagada ja samamoodi on vaja meil paindlikkust, mänguruumi ning rahaliste vahendite tõstmine äh, toob muidugi endaga kaasa ka probleeme äh, ning meil oli vaja leida vahendeid, me leidsime neid siis reservist. ja me saime aru, et tegemist oli strateegilise küsimusega ja sellepärast oli vaja vahendeid leida vahepeal on nüüd siin ka mitmeaastasest finantsraamistikust räägitud ja siin on ka äh, saanud kolm miljardit, äh, saanud juurde Aafrika fondile veel kaks koma neli miljardit äh, ja veel ühele fondile üks koma üks miljardit. see on kõik minu poolt. aitäh kaasraportööridele, sest viimastel kuudel tegime tõesti tõsist koostööd ning Äh, esitasime siis raporti kogu Euroopa Parlamendile. aitäh! ma oleks pidanud kohe ütlema, et äh, härra Pantseri on ka inimõiguste allkomisjoni esimees ja kaasraportöör Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. nüüd variraportöörid. ma loen nimed ette, mis mul siin on kirjas, kes on sõna soovinud ja vaatame, kas on kõik kirjas. härra Ostrevitšus, Sabine Lösing Mihhail Kaaler, Eduard Kukan. kas keegi veel soovib sõna saada selleks, et me saaksime natuke vaadata, palju meil aega on? ei, siis neli kolleegi, kuna kümme, üksteist viisteist on siin kuulamine, siis tundub, et me vist jõuame. meil on muidugi komisjoni vastus vaja ka ära kuulata. nii et härra Austrevitšus kõigepealt, kes asendab proua Šaket aitäh, esimees, ma räägin oma kalli kolleegi Marit Jašake nimel, kes õnnitleb kaasraportööre äh, tehtud raske töö puhul viimastel nädalatel. see, et äh, raportöörid ise on teinud rohkem kui kolmsada muudatusettepanekut, näitab, kui kompleksne on see küsimus. proua Šake loodab, et meil õnnestub teha suuri edusamme enne parlamendi selle ametiperioodi lõppu, aga ta ka toonitab, et eelkõige töötame me nüüd Euroopa Parlamendi seisukoha kallal ja seda seisukohta jagavad kõik teised fraktsioonid ka. Mariitia teeb terve rea muudatusettepanekuid, mis keskenduvad järgmistele valdkondadele. esiteks, tuleb hoolitseda selle eest, et on selge horisontaalne valitsusstruktuur nii Euroopa Komisjonis kui ka välisteenistuses, mis vastutab siis ka Euroopa Parlamendi ees. teiseks, inimõigused peavad olema Euroopa Liidu välispoliitika südames kolmandaks tuleb hoolitseda selle eest, et meil on selge poliitiline raamistik, millega pannakse paika selged eesmärgid ja programmeerimine. neljandaks tuleb hoolitseda selle eest, et meil on ka tulemuste hindamiseks tegurid, et iga tegevust peaks olema võimalik kontrollida ja seda tuleks teha pidevalt ja Marit ja Šake nimel soovin raportööridele edu ning äh, Marit ja Šake jääb teiega ühendusse selleks, et jälgida, kuidas see töö edasi läheb, et me saaksime kokku panna sidusa teksti ja jätkata tegevust selles valdkonnas, aitäh! aitäh! Sabine Lösing, palun järgmisena. aitäh! kohe alguses toonitaksin, et minu fraktsioon ja ka mina leiame, et alguses peidetult ja nüüd üha rohkem avalikult Euroopa Liidu arenguabivahendeid vastavalt artiklile kakssada kaheksakümmend kuus Euroopa Liidu aluslepingutes on ette nähtud ja seal peaks olema eesmärgiks ju vaesusevastane võitlus, aga nüüd hakatakse neid rahasid kasutama julgeoleku ja rändepoliitika rahastamiseks või veel hullem, isegi sõjaväe rahastamiseks siin näiteks stabiilsuse meetme puhul tuleb see väga hästi välja, täpselt samamoodi nagu ka Euroopa Liidu Aafrika usaldfondi puhul ja mulle tundub, et ka praeguste eh, meetmete kokkupaneku puhul, kus hakatakse rääkima nüüd naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendist, mul on väga hea meel, et raportöörid on teinud muudatusettepanekud, millega äh, Äh, soovitakse tugevdada äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit kakssada kaheksa ja et äh, siin kasutatakse natukene teistsugust sõnastust just rände puhul ja et on lõpuks jõudnud ka raportisse mõiste sunnitud ränne sellegipoolest me leiame, et finantsinstrumentide kokku panemine ei too endaga kaasa mitte rohkem läbipaistvust, vaid otse vastupidi, rohkem läbipaistmatust. meie arvates erinevate poliitikat, valdkondade kokkusulandamine naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendisse toob endaga kaasa selle, et äh, kõik erinevad poliitikavaldkonnad, eriti arengupoliitika on nüüd Euroopa Liidu geostrateegiliste huvide vangis ja see ei aita tagada stabiilsust ja rahu. ning lõpetuseks on mul veel küsimus ka raportöörile, eriti just Kristjan äh, äh, Tanpredale, kes vastutab Rahvafraktsiooni nimel selle küsimuse eest. eelmises variraportööride koosolekul ütlesite te, härra Breda, et nii nagu välisasjade komisjon oli kokku leppinud, üritasite teie saavutada seda, et naabruspoliitika instrument ja minu teada ka inimõiguste meede jääksid äh, uutest äh, instrumentidest väljapoole. muidugi see ei üllata mind, et te nüüd, äh, et teid selles ei toetatud väga palju. miks te nüüd siis äkki loobusite sellest nõudmisest? kui ma sellest õigesti aru saan, siis mõlemad instrumendid on nüüd ka teie raportis pandud naabruspoliitika arengu rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi sisse. meie sellegipoolest jätkuvalt leiame, et on vale kõik instrumendid kokku panna ja seda sellepärast, et parlamentaarne järelevalve äh, muutub veelgi raskemaks ka delegeeritud õigusaktidega ei ole selles olukorras võimalik mitte midagi muuta, sellepärast et meie äh, Äh, kogemused näitavad ja me ka teame seda, et meil on delegeeritud õigusaktid, äh, mis ka üksikmeetmete puhul ei aidanud läbipaistvust parandada või Euroopa Parlamenti rohkem kaasata, miks peaks see nüüd praeguses olukorras teistmoodi minema? nüüd äh, see uus meede tegelikult on veelgi väiksemaks motivatsiooniks tagada paindlikkust ja delegeeritud õigusaktide Äh, kasutamine muudatuste puhul, noh, seda motivatsiooni pole ka enam. ja mul on ka veel üks küsimus. mis vahe on laiendatud dialoogil ja praegusel strateegilisel dialoogil? aitäh! suur tänu! siin on nüüd küsimusi esitatud kaasraportööridele ja nüüd saavad sõna teised, kes ei ole raportöörid, kolm sõnasoovijat. Maicel Kaaler kõigepealt. Äh, äh, aitäh, esimees kõigepealt suur tänu raportööridele ja kinnitan teile, et see kriitika, mis nüüd tuleb, ei ole suunatud teie vastu, vaid nende vastu, kes selle menetluse paika panid. mina nimelt äh, suhtun tõesti kõhklevalt äh, ajakavasse, see ajakava, mis on paika pandud, on liiga lühike ja tihe selle suure kompleksse ülesande lahendamiseks minu arvates meil ei ole võimalik laiapõhjaliselt olukorda hinnata vastutavates komisjonides ja seetõttu kolleegid ei saa kokku tulla ja üheskoos seda küsimust läbi arutada ja peale selle meil ei ole võimalik ka õigeaegselt läbi vaadata erinevaid variante ja võimalusi. ja tegelikult kolleeg Köörend seda juba ka mainis, siin praegusel hetkel on teistest institutsioonidest rohkem esindajaid kohal kui rahvasaadikuid ja see on ka minu arvates märkimisväärne, minu arvates me oleks pidanud seda tegema nii nagu aastal kaks tuhat kuus, siis me tõesti ka saavutasime midagi. mina olen üks vähestest, kes viimase kahekümne aasta jooksul peaaegu kõikides tähtsates komisjonides on töötatud, välja arvatud äh, siis äh, väliskaubandus. olen olnud arengukomisjonis, äh, julgeolekukomisjonis, välisasjade komisjonis, kõikides komisjonides, mis tegelevad siin partnerlus äh, Äh, lepingutega. täna hommikul jõudsin siia Cotonoust, nii et näete, arengukoostöö on minu jaoks tähtis. välispoliitilised meetmed peavad olema laiapõhjalised ja mõistlikult kasutatavad, just sellepärast tahan sisuliselt välja tuua kolm punkti. esiteks, mul on siin probleeme teatud vahendite sihipärastamisega ja eesmärkidega sidumisega. ma lugesin et, et üheksakümmend viis protsenti kõikidest kulutustest äh, peavad äh, ÜRO öö, äh, avaliku abi kriteeriumitele vastama. nii et ma tahaksin siis teada saada, et millised on need meetmed, mida ei saa päriselt või ainult piiratult äh, kasutada. tahaksin täpselt teada saada ja kontrollida kõiki võimalikke Euroopa Liidu meetmeid ja seda, kuidas need meetmed on jaotatud erinevate instrumentide vahel. teiseks, kui rahvasaadikud võtavad vastu poliitilisi otsuseid koostöö kohta kolmandate riikide ja piirkondadega, siis tuleb hoolitseda selle eest, et need meetmed on ka välisabi ja välispoliitikana kirjas ja seega tuleb ka tekste muuta, seega need tekstid, mis meil on olemas, seal peavad olema ka selged sekkumise meetmed parlamendil olemas ja just sellepärast ma tahaksin ka täpselt teada saada ja kontrollida, milliseid eeliseid annab näiteks see, et seitse praegu iseseisvat instrumenti pannakse paika kokku ühte ja mis on selle äh, halvad küljed ja kolmandaks veel üks asi, mida ma olen veel ka varem juba öelnud, et veel üks lisameede inimõiguste jaoks tähendab seda, et demokraatia kasvatuse ja valimiste ettevalmistamise instrumendi puhul ja siin on meil tegemist tõesti pideva ülesandega, kus me peame abi andma siirderiikidele, kohalikud vaatlus äh, missioonid on tähtsad ja sellepärast me leiame, et seda tuleks ka pidevalt teha ning Euroopa Liit peaks siin tulevikus tõesti rohkem institutsionaalseid nõudmisi tegema, üleilmsed, piirkondlikud ja ka vaba äh,, valimisvaatlejad ja ka vabaühendused on selle kohta ettepanekud teinud ja ma arvan, et need ettepanekud tuleks ka meie meetmetesse sisse kirjutada, aitäh! suur tänu! üheksakümmend kaks protsenti oli see komisjoni ettepanekus, kui ma ei eksi, et seda saab raporteerida kui arenguabi, see ei tähenda, et kõik on sealt nüüd ära võetud, igal juhul raportöörid tegid ettepaneku, et see võiks olla üheksakümmend viis protsenti, see ei tähenda, et see läheb arengukomisjonile nii-öelda, vaid see puudutab kogu pilti. nüüd saab sõna kolleeg Kukan, palun. aitäh aitäh, proua esimees. ma tahaksin tänada raportööre, kaasraportööre ja kõiki, kes on selle teemaga tegelenud, sellepärast et see on keerukas, nüansirohke ja see on äh, päris suur väljakutse ma ütlesin enne, et ma olin esialgse komisjoni ettepaneku osas skeptiline, kuna ma olen äh, sarnase teema raportöör olnud, siis ma nägin, et siin oli ka päris huvitavaid aspekte, et kokku tuua meie vahendid ühe katuse alla, eriti mis puudutab äh, naabruspoliitika rahastamisvahendit. oluline on, et me jääme esialgse lähenemise juurde, poliitika põhjaline lähenemine, meil on üsna mitmekes-, mitmekülgsed suhted naabruspoliitika riikidega, aga oluline on nendest lähtuda, et me oleme lahendustele suunatud, mis suurendaksid meie suhteid naabruspoliitika riikidega, ehk siis meil on vaja suurendada nähtavust naabruspoliitika vallas ning öö, äh, tuua eesmärgid omavahel kooskõlla. ma tahaksin näha seda tagatist, et see rahast-, rahastamisvahend on suunatud Euroopa Liidu eesmärkide täitmisele nendes riikides, aga mitte ei kujune selleks arenguabivahend. ma toetan seda rohkem rohkema eest põhimõtet. see tuleb selgelt paika panna. me tahame toetada ja tunnustada reformide läbiviimist, et see viiks ähm, õigusriigi põhimõtete elluviimiseni, avaliku halduse reformini, inimõiguste kaitseni. samal ajal riigid meie naabruspoliitika lähenemises on erinevad, lähtudes ka meie ametlikest suhetest nende riikidega. seega peatsime, peaksime rohkem toetama riike, kellel on assotsieerumislepe peaksime leidma õige raamistiku, et käsitleda ähm, seda põhimõtet more for more, nagu me teame, strateegiline dialoog ei ole täiel määral vastanud meie ootustele, seega Euroopa Parlament koostöös nõukoguga peaks looma võimalusi rohkemaks struktuur, dialoogi vallas. nüüd EFSD pluss, siin peaksime tagama, et meil oleks selge poliitiline juhtimine, kuhu oleks kaasatud ka Euroopa Parlament. meie poliitilised eesmärgid geograafilistes piirkondades peavad olema selged. me peame tagama, et EFSTI allutamine rahastamisvahendi alla oleks selgete poliitiliste eesmärkidega. ja kui me räägime finantsvahenditest, siis peame käsitlema ka Euroopa Liidu finantsinstitutsioonide rolli. meil on vaja sisulist arutelu pidada, kuidas finantsabi välja töötada, aitäh! suur tänu! ma tahtsin öelda kolleeg Kaalerile, et põhjus, miks siin on vähem inimesi, on see, et paljud inimesed on sellel nädalal pennas, seal on Viinis, vabandust, parlamentaarsel assambleel. nüüd härra Austrevitšus, te olete kursis, aga tema härra tahab eh, enda nimel nüüd sõna võtta. jah, ma olen veel ametis ja ma tahan sõna võtta. nüüd, kui me loome mingi uue instrumendi, siis see uus asi peaks olema sama tõhus ja toimiv kui võimalik. aga kui ma nüüd vaatan seda läbivaatamise protsessi, siis me peaksime hindama ka Euroopa Liidu varasemaid lähenemisi mis puudutab äh, toetuse peatamist, kui Euroopa Liidu raha on justkui sõpruse märk, aga midagi vastu ei nõuta, miks ma selle välja toon? me peame finantsabi pakkuma nii, et esiteks on tagatud kõnealuses riigis äh, Euroopa Liidu võimalikult suur nähtavus, ka juba kolleegid seda käsitlesid, lisaks peab see olema tagatis, et me ei rahasta lihtsalt diktatuure ja autoritaarseid režiime. selliseid äh, juhtumeid on küll ja küll ja kolmandaks, et poliitiline surve avaldamine riigile, et saaksime saavutada oma eesmärke, mis puudutab ka meie enda turvalisust. seega toetan peatamist ja tingimuslikkust, mis tuleks selle määruse puhul sisse viia, seetõttu uus artikkel viiskümmend A, mis puudutab abi peatamist, muuhulgas juhul, kui ei lähtuta demokraatia põhimõtetest, ei austata inimõigusi ja põhivabadusi, õigusriigi põhimõtteid, tahan korrata seda ettepanekut, mille üle välisasjade komisjonis juba hääletus toimus, mis puudutab tuumarelvade julgeolekut, ehk siis kõnealune riik hindamisel lähtume avatusest just tuumavaldkonnas, juhul kui on põhjendatud kahtlusi, et kandidaat või partnerid võivad sellega tegeleda meie naabruspoliitika vallas. ma esitan oma muudatusettepanekud õigeaegselt, et tuumajulgeolek oleks täiendina sellele, mida juba mainiti, sealhulgas demokraatia põhimõtted ja kliimamuutused, aitäh! suur tänu! nüüd on liikmes, parlamendiliikmed sõna saanud, aga nüüd soovib sõna komisjon ja meil on ka arengu peadirektoraadi peadirektor siin, palun, teil on sõna. kaks minutit, aga te ilmselt olete kursis. aitäh, aitäh, Linda. kõigepealt tahaksin tänada teid kõiki ja eriti raportööre selle ühise pingutuse eest, et panna kokku raport nii lühikese aja jooksul jah, protsess on keerukas, ma olen nõus. me oleme kõik veendunud, et see raport on väga oluline samm edasi, see on väga oluline panus, et selle teemaga edasi liikuda. nüüd see rahastamisvahend on äh, väga oluline ja see puudutab nii Euroopa Euroopa Liidu välistegevust kui ka parlamenti. me tahame, et meil oleks Euroopa Liit tõhusamalt esindatud, aga käsitleme seda ülesehitust, sest süvitsi me loomulikult äh, vaatame kõiki sõnavõttu ja saame neid kommenteerida, aga vaatame neid põhimõttelisi punkte ülesehituse puhul. meetme ainulaadsus seisneb selles, et tegemist ei ole poliitikaga, vaid meetmega. oluline on, et see oleks integreeritud arengufondi, mis võimaldab sellel kojal ka hinnata ja analüüsida kogu väliskoostööd. Need on kaks põhimõttelist lähtepunkti, seega on loogiline, et põhiline on, kuidas seda juhitakse. me kui lubate, lähtume ka sellest parlamendi üldisest seisukohast. delegeeritud õigusakt oli see, ma ei ole veendunud või meie ei ole veendunud, et delegeeritud õigusaktid oleksid kõige sobivamad vahendid. esiteks tõhususe küsimus, aeg, kaua võetakse vastu delegeeritud õigusakt, võib minna kuni viisteist kuud, aga meie tahame kiiremini tegutseda oluline on ka mõista, et kui me vaatame delegeeritud õigusakti mõistet, siis on küsimus üksikasjades ja neid võib olla päris palju. seega selle võib avaldada ka negatiivset mõju programmide planeerimisele ühiselt. seega me peame vaatama seda juhtimist natukene erinevalt. me soovime Euroopa Parlamendile poliitilisemalt rolli millised on need välistegevused, tahame seda tugevdada, aga see on seotud ka analüüsi ja hindamisega ja me ei taha ju mikromanageerida, see ei ole tegelik kontroll. nüüd, mis puudutab seda arenguvaldkonna suurendamist, üheksakümmend viis protsenti alati on natukene küsitav, sellepärast et see on justkui mingi hullusärk, me ei tohi unustada, et see meede asendab mitmeid eesmärke ja kõigil ei ole arengu eesmärgid ja me peame vaatama, mis on see lisandväärtus näiteks julgeoleku vallas. üheksakümmend viis protsenti ei ole ideoloogiline, aga tõhususe mõttes on see natukene liiga piirav. nüüd see finantsümbrik, loomulikult tahame suurendada Aafrika ja naabruspoliitika summasid, aga see määratud summad võib olla problemaatiline, sellepärast et see on AKI üks päranditest, nagu siin ka kõlas, mitte ainult peembrik, vaid see võimaldab meil suuremat paindlikkust, räägime parem sellest, kuidas meil oleks läbipaistev mõiste kõige jaoks. nüüd investeeringute teema, eelviimane teema, see on selge, me ei taha olla pank, aga me tahame, et meil on Euroopa Liit, mis, mille kohal on nii Euroopa raha kui ka erainvesteeringud ja me ei võimalda Euroopa Investeerimispangal, vaid neil on selge roll niikuinii, me tahame seda tugevdada ja meil on ka selline avatud ülesehitus, sest meil on palju arengupanku liikmesriikides ja sellega me tugevdame ühist planeerimist, aga paljude punktide osas, mida te välja pakkusite, oleme me nõus ja lõpetuseks kõigi nimel välisteenistuse tugevam roll, isegi kui meil siin on teatud erinevused, see oli ühisettepanek, me juhime seda ühiselt, me teeme koostööd ja ma arvan, et otsus luua välisteenistus on täiesti selge, meil on siin selged rollid, et ka poliitilises mõttes. mõte on selles, et me saaksime veelgi paremini koostööd teha, aga me seda juba teeme, seega kõigi nimel ma ütlen, et see muudatusettepanek ei ole tingimata vajalik, aga võime seda veel viimistleda, aitäh. suur tänu, Stefan, sa rääkisid päris palju rohkem, aga kuna see on oluline teema. nüüd saab sõna härra Danielson, NER peadirektoraadi äh, esindaja, palun. aitäh. suur tänu, et ka ajakava meenutasite, eeldan, et mulle jääb siis vähem aega. igal juhul nagu Stefano ja juba ütles, tunnustan äh, raportit ja raportööride tööd, see on väga oluline naabruspoliitika vahend, mida nüüd siin mainiti. Mm, enda perspektiivist ütleksin kui oluline see meede on naabruspoliitika jaoks. miks ma seda välja toon, on see, et see näeb ette paindlikkuse, lihtsustamise ning me oleme ka paremini valmis tegelema nende, kõige sellega, mida härra Kuukan mainis, kui me vaatame oma koostöö erilisust koostöö naabruspoliitika partneritega, seega meie leiame, et ühtne instrument on õige lähenemine, et tugevdada Euroopa Liidu toetust ja tegevust. kui me vaatame neid reforme, mida partneritega ühiselt üritatakse ellu viia. teiseks, ma tervitan seda, mida raportis ka välja tuuakse, mis puudutab tulemuste hindamist ja see on selline eriline lähenemine, ma arvan, et meie ettepanek oli õige, aga me võime seda veel arutada. me ei pea leidma ennast positsioonist, kus on keerukam tegelikku mõju avaldada nendele reformidele, mida me tahame näha elluviidavat partnerlusriikides ja nüüd see nähtavus, see ühtne meede lihtsustab ka nähtavuse saavutamist. see on selge, kuidas me suhtleme oma partneritega üldisemalt ning äh, seetõttu leian, et see on väga vajalik meede ja kui me vaatame selle elluviimist, siis nähtavus on kindlasti üks prioriteetidest. aitäh! Kristjan Lefler, kus ta istub, seal, ah, nüüd ma nägin, palun, EAS-i asen, asejuht. jah, ma olen siin peidus natukene. aitäh selle võimaluse eest. tahaksin tänada ka kaasraportööre suurepärase töö eest. selge ettekanne ja selged soovitused, mis välja pakuti. valmisolek näitab, et on võimalus nüüd koostööd teha välispoliitika valdkonnas ja see kõik kostub meile väga julgustav. Kristjan Preda väljendas isiklikke kahtlusi Mm, selles osas, et nüüd on meil ühtne meede. me ei saa Gruusiat ja Boliiviat võrdselt kohelda, tõepoolest, aga me ei saa Gruusiat kohelda ka samamoodi kui Norrat või Kanadat. miks ma seda välja toon, on see, et tegemist on tõesti globaalse meetmega ja meil on siin tagatud see paindlikkus, et erinevates formatsioonides, nii temaatilistes kui geograafilistes äh, saame teha seda paremini kui siiani ja härra Kaaler ka käsitles seda, miks see inimõiguste eh, instrument on siia alla toodud, sest inimõigused ei ole meie jaoks nišiteema, vaid see on põhiteema, nagu härra Austrevitšus eh, proua Šakja nimel ütles kui see on põhiteema, siis see peab olema integreeritud kõikide teemade lõikes E, nii inimõiguste vallas kui ka geograafiliste teemade puhul või muude temaatiliste teemade puhul. see paindlikkus on vajalik, et seda saavutada ja ka teised kolleegid tõid seda välja, kui meil on liikmesriikidega koostöös ühine programmeerimine. seetõttu me leiame, et ühtse raamistiku loomine, ühtse meetme loomine tagab palju parema poliitilise mõju. seetõttu on meil vaja ka suurendada poliitilist dialoogi. see on meie jaoks põhitähtsusega, kui me vaatame, kuidas seda meedet juhitakse. mainiti seda üles, ülespoole suunatud dialoogi, aga ka allapoole suunatud. ja selle tõi välja ka härra Austrevitšus proua Šatja nimel, kui me räägime hindamisest ja järelevalvest. ma läheksin veelgi kaugemale, ütleksin, et see peab juhtuma kogu aeg, mitte ainult alguses ja lõpus, vaid tegemist on pideva lahutamatu osu, osaga et me saaksime nii liikmesriikidest kui parlamendilt ja ka nõukogult poliitilisi suuniseid, kuidas selle tööga edasi minna. me mõistame parlamendi muret, me kardame samas, et me ei saa liiga rõhutada delegeeritud aktide rolli, mina arvasin, et neid on seitse, nüüd tegelikult on neid kaheksa jah, delegeeritud õigusaktidel on roll, aga me ei arva, et see oleks kõige tõhusam viis tagamaks dünaamilist juhtimist, millel on ka selged poliitilised suunised, aitäh. suur tänu. kaasraportöörid, meil hakkab aeg otsa saama. väliskomisjonis on väga oluline Jaapani teemaline kuulamine, ma ei tea, kas te peate nüüd kõik sõna võtma palun tehke lühidalt, kolleeg Jürgens kõigepealt. aitäh, proua juhataja, unustasin mainida alguses, aga varem olen maininud ja tahaksin äh, tänada kogu meeskonda ja väliskomisjoni liikmeid ja arengukomisjoni liikmeid. tahaksin rääkida vääritimõistmisest äh, siin komisjoni ja välisteenistuse ja parlamendi vahel, mis puudutab delegeeritud õigusakte, me ei ole delegeeritud õigusaktide fetišistid. me teame, et äh, paljud kolleegid esitavad neid ja Euroopa Parlamendi president, endine volinik, kes tunneb teie maja väga hästi, on ise julgustanud meie äh, kolleege esitama muudatusettepanekuid. me ei taha minna sama kaugele nagu meie president me oleme ju parlament ja parlamendil on oma eesõigused. alguses oli tegemist peamiselt akadeemilise raamistikuga, need, kes öö, äh, äh, tundsid parlamenti aastatest äh, seitsekümmend üheksa kuni kaks tuhat neli, teadsid, et Euroopa Parlamendil eelarve pädeva institutsiooni õigust ei olnud, me võitisime selle eest, alati oli tegemist sama skeemiga, et öeldi, et et see on väga ohtlik, et kui anda parlamendile eh, sellised õigused, siis eh, on parlamendisaadikud täiesti vastutustundetud, aga asi läks täiesti eh, vastupidiselt, et parlament on alati võtnud järjest rohkem, rohkem vastutust. ma mõistan komisjoni esindajaid, kes ütlevad, et ei tohi, et Euroopa Parlament iga, kõigisse sekkuks, et tuleb olla teadlik, milline on võimude lahususe põhimõte, aga mis puudutab olulisi strateegilisi arutelusid, siis me ei taha kõrvale jääda komisjon peab tegema pakkumise tugevdatud dialoogi raamis, me võtame seda arvesse, aga veel kord, me oleme rohkem kui audiitorid, kes on informeeritud, me oleme pigem inimesed, kellel on õigust rohkemale kui lihtsalt briifingule, me oleme kaasotsustajad. ja liikmesriigid samuti soovivad ju sõna sekka öelda ja see saab olema väga oluline teema triloogil. nii et see, mida me üritame siin teha, me üritame vastata ka avaliku arvamuse üleskutsetele, ju avalik arvamus küsib, et mida teeb Euroopa Parlament. meil on ka kohustus oma kodanikke rahustada, et kodanike esindajad tõesti omavad hääleõigust. mitte selleks, et äh, oma nina igale poole toppida ja segada, äh, härra Löhler ähm, kogu austuse juures, äh, ta on nii allergiline delegeeritud õigusaktide suhtes, et piisab sellest, kui seda sõna mainida, et kui ta kuuleb juba esimest sõna, siis ta näeb, et läänemaailm läheb hukka ja tõesti, tuleb siin arvamust muuta. me oleme väga pikka aega öö, mõelnud, mida teha, me arvame, et see kesktee, mille me oleme lähe- lä,, valinud või oleks väga öö, hea kõigi institutsioonide jaoks. kas on veel sõnasoovijaid, härra Preeda, palun? meie Jaapani sõprade vastu viisakas olemiseks, kes ootavad siin juba kakskümmend minutit tagasi algama pidanud kohtumist, loobun kõnelemast. kas teil on midagi lisada, Antonia? aitäh vari, kaasraportööridele ja mis puudutab delegeeritud õigusakte, tuletan meelde, et parlament on paljude õigusaktide puhul komisjoni äh, liitlane, ilma parlamendita ei oleks meil olnud üldse õnnestunud äh, paljusid õigusakte sõlmida. ja äh, muudatusettepanekute lõpptähtaeg härra Frondilt nüüd. Ähm, aitäh, Linda, aitäh kõigile, enne kui me lõpetame selle ühise istungi, tahaks tuletada meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheteistkümnes detsember kell kaksteist null null ja ühise komitee menetluse äh, äh, raames tahaks meelde tuletada, et äh, tuleks koordineerida oma muudatusettepanekuid ja üritada saavutada seda, et muudatusettepanekutele annaks allkirja mõlema komisjoni liikmed. järgmine arutelu toimub kahekümne teisel jaanuaril ja nüüd lahkun siit toolilt ja tänan härra Preidot, et ta jätkab istungi juhatamist. aitäh!